hääletame täna keskpäeval ja nüüd alustame siis äh, Zimbabwe teemalise resolutsiooni arutelu ja kolleegid, ma palun, et te peaksite kinni kõneajast, nii et, et me oma töö õigel ajal tehtud saame. härra Corrao, aastaid on äh, Zimbabwe kannatanud president Mugabe võimu all. ta on olnud äh, võimul läbi brutaalsuse Äh, praeguseks on olukord Zimbabwe's muutunud üha hullemaks, inimõigusi rikutakse. Äh, viimasel ajal on toimunud suuri meeleavaldusi kogu riigis, politsei on äh, need vägivall, vägivallaga maha surunud, kasutanud pisargaadi, paljud inimesed on saanud vigastada, need on vahistatud Äh, ärgem unustagem, et Zimbabwe ja Euroopa Liit on äh, allkirjastanud äh, orienteerivad tegevuskavad ja Euroopa Liit annab kakssada nelikümmend miljonit Zimbabwele arenguabiks. Euroopa Liit vajab rohkemat kontrolli selle üle, kuidas neid vahendeid kasutatakse, et need tõesti lähevad nendesse sektorite, kus nad peaks minema, põllumajandus, kodanike ühiskond ja nõnda edasi tuleb astuda rohkem samme selleks, et demokraatia saaks edeneda. proua Fotiga järgmisena. aitäh Äh, varane president Mugabe on võimul olnud kolmkümmend kuus aastat ja on äh, riigis äh, edendanud varastamise kunsti, vägivalda, patronismi, nii et, et me peaksime nõudma poliitiliste vangide kohest vabastamist, inimõiguste austamist Eh, erapooletud humanitaarabi osutamist ning rahumeelset eh, võimu üleandmist eelseisvatel valimistel, aitäh! ja järgmisena härra McAllister. Eh, president Tajani, daamid ja härrad, kallid kolleegid, olukord Zimbabwe's, nagu me just kuulsime, on väga murettekitav, see riik kannatab härra Mugabe autoritaarse režiimi all ja on seda teinud juba kolmkümmend kuus aastat. see riik lahkus demokraatia teelt aastaid tagasi. poliitilised ja majanduslikud väljakutsed, mis Zimbabwe's praegu seisavad äh, ja ka suu-, enneolematu põud on äh, tekitanud rohkem vaesust ja ebavõrdsust kui kunagi varem. viimastel kuudel on äh, aset leidnud meeleavaldused režiimi vastu, mille politsei on brutaalselt maha surunud ja selline olukord ei ole vastuvõetav politsei kuulutas just, et kuuks ajaks on Harares meeleavaldused keelatud meie siin Euroopas täna, Euroopa Parlamendis saadame jällegi Zimbabwe võimudele väga selge sõnumi. õigusriigi põhimõtteid tuleb austada, ühinemisvabadus, koosolekute vabadus on asjad, mida tuleb kõikide vahenditega kaitsta. selle resolutsiooniga me mõistame hukka jätkuvad inimõiguste rikkumised ning kutsume üles kodaniku ja poliitiliste vabaduste täielikule austamisele, isegi arvestades seda, et kaks tuhat kaheksateist seisavad ees olulised valimised Zimbabwe's aitäh ja nüüd saab sõna härra Köörens. aitäh, president. Zimbabwe on võimalik majanduslikult ja sotsiaalselt kõike saavutada, kui ei oleks ühte väikest takistust. selle takistuse nimeks on Mugabe, kes Äh, on olnud võimul juba väga pikka aega ja kui ta äh, sureb, siis jääks tema, äh, tema perekond endiselt võimule. selline olukord on täiesti mäda. meie fraktsioon selles resolutsioonis kutsuks üles tegema kõigi jõupingutusi, mis on vajalik selle riigi taastamiseks. me toetame kõiki neid liikumisi, mis tahavad taastada demokraatiat ja õiglust Zimbabwe's ja samuti teised Lõuna-Aafrika riigid peavad panustama pingutama rohkem, et lahendada seda probleemi, sest see on kogu Aafrika probleem ja me toetame neid igati, aitäh. Äh, proua Sargentini järgmisena. aitäh. kolm aastat tagasi äh, Sanu PDF Mugabe erakond võitis valimised ja meil on nüüd äh, Äh, ühtsuse vali, valitsus, nii et, et äh, natukene oli majandus, majanduskasv ka tõusis, aga sellest ei piisa. Äh, väga paljud inimesed on töölt lahti lastud, riigiametnikud, riik on jällegi pankroti äärel ja Sanu BF on jälle kasutusele võtnud repressioonid aktivistid on lihtsalt trellide taha pandud, meeleavaldused vägivaldselt maha surutud Euroopa Parlament äh, peab saatma selge sõnumi Zimbabwe rahvale. mul on üks märkus selle resolutsiooni kohta, sanktsioonide kehtestamine ei ole kohane. Mugabe ja tema sisering, äh, neil on juba reisikeeld kehtestatud aga äh, täiendavatest sanktsioonidest pole kasu, mina olen esitanud resolutsioonile muudatusettepaneku selles punktis. aitäh ja järgmisena härra Pantseeri aitäh, äh, president, pärast mitmeid valitsusvastaseid meeleavaldusi Zimbabwe's äh, Mugabe, kes on võimul olnud kolmkümmend kuus aastat, äh, on kasutusele võtnud igasuguseid repressioone. ta kardab võimu kaotada kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, aga on väga raske ette näha, kuidas ta suudaks veel järgmise mandaadi aja ametis olla. ta on katkestanud toiduabi nendele piirkondadele, mida põud on kõige rohkem mõjutanud. me nõuame, et Zimbabwe austaks oma rahvusvaheliselt võetud kohustusi. Euroopa Liit saab mängida selles protsessis väga olulist rolli me äh, saame kehtestada piiranguid Mugabe režiimi toetajatele ning kaitsta inimesi ja nende demokraatlikke õigusi. ja nüüd äh, saab sõna proua Veržia. aitäh, president ei ole esimene kord, kui me räägime täna siin, äh, siin Zimbabwest. Robert Mugabe on võimul olnud juba kolmkümmend kuus aastat ja ta on endale ka juba järglase välja valinud. see, mis täna toimub äh, riigis, äh, seda tuleb äh, tõesti rõhutada. ülemkohus on kehtestanud meeleavalduse keelu, me peame nõudma kõigi poliitiliste vangide vabastamist ja mitte ainult nende vabastamist, kes rahumeelselt meelt avaldasid me peaksime mõtlema ka selle rahva rahulolematuse majanduslikele ja sotsiaalsetele põhjustele. kaheksakümmend protsenti inimestest elavad vaesuses, kaheksakümmend protsenti SKT-st on see võlg, riigivõlg, niisiis ähm, see on kõige kõrgem võlakoorem kogu maailmas Euroopa Liit annab arenguabi, aga me peaksime vaatama, kuhu see abi tegelikult läheb me e, peame seda andma ainult tõesti e, tingimusel, et e, see abi tõesti jõuab inimestele. aitäh. aitäh ja nüüd härra Preeda. suur aitäh, president. juba teist korda praeguse ametiaja jooksul kõneleme me Zimbabwest. möödunud aastal meile tekitas muret äh, äh, see, äh, kuidas käidi ümber ajakirjanike ja teiste tsiviil-, kodanikeühiskonna esindajatega. täna mõistame hukka meeleavalduste vägivaldset mahasurumist viimastel kuudel Zimbabwelastel on meeleavalduseks väga palju põhjuseid, korruptsioon, halb valitsemistava, vaesus, põud äh,, kolmkümmend viis aastat on Mugabe eh, juba eh, võimul olnud ja selle aja jooksul on riigi ressursid täielikult ammus, ammendatud. tänases resolutsioonis mõistame selle olukorra hulk, hukka ja nõusta, nõuame eh, muutusi, vabasid valimisi, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamist, see on ainus viis, kuidas Zimbabwe saab edasi liikuda ja proua King. suur tänu kui see veel vajalik on, siis ma tahaksin äh, ka veel kord äh, äh, toetada, meenutada teile üheksakümne kuuendat artiklit Cotonou lepingust, kus on mainitud ära inimõigused ja see kõik peaks ka Zimbabwe suhtes rakenduma. et riik lähtuks õigusriigi põhimõtetes oma alustest. loomulikult peamine probleem on president Mugabe, kes on võimul alates aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend, sellist äh, terrorirežiimi, kus igasugune opositsioon ja vastuseis äh, kohe leiab äh, jalge alla trampimist, ei saa me lubada. mõtleme praegu siin naiste õiguste peale, suvalised inimeste arreteerimised ja tapmised ilma igasuguse aluseta on täiesti lubamatu inimõiguste alustest tuleb kinni pidada, aga ilma poliitilise dialoogita ametivõimudega ei saa me hakkama, sellepärast peaksid kõik äh, demokraatliku äh, aluse toetamise sammud olema meie poolt õiged. kolleeg Pelder, palun. Äh, repressiivsed režiimid Äh, lõpetavad halvasti ja äh, see on ajalooline paratamatus ning Zimbabwe ja Mugabe puhul on see kindlasti niimoodi. me näeme, et praegu sõltuvad äh, väga paljud inimesed riigist toiduabist ning paljud inimesed saavad lubada ainult ühte toidukorda päevas omale. juba kolmkümmend aastat ei ole Äh, mingisuguseid piire sellel katastrofaalsel äh, olukorral, kus riik on, äh, ta on oma riigi täiesti hävitanud, kaheteist, kaheksateistkümnendal aastal on jälle valimised, aga Muba-, Mugabe ise on öelnud, et ainult Jumal ise saab lõpetada tema ametiaja ja kõik need, kes on riigi hävitamisele kaasa aidanud, tuleb panna musta nimekirja ja Zimbabwe inimesed peavad äh, saama loota Euroopa Liidu abile. kolleeg Obermeier, palun. suur tänu teile, juhataja, kaheksakümnendate aastate alguses äh, tuli Mugabe võimule, tänane korrumpeerunud president, äh, viidi läbi suured vabadusvõitlemise faasid, aga enamasti lõppesid need tendentsid sellega, et see oli ainult rikastele kasuks Äh, endine rikas ja võimas riik on muutunud maailma kõige kängunumaks majanduseks. Äh, kakssada kolmkümmend neli miljonit eurot on äh, Zimbabwe ja tema valitsus saanud arenguabi, aga mitte midagi ei ole sellest rahast kusagil näha ning riigil ei lähe kuidagi paremini Äh, inimõiguste olukord on kehv ning korruptsiooniga ei ole äh, kuidagi võiste, võideldud, nii et küsimus on, kas me oleme ikkagi oma raha õigesse kohta suunanud. proua Makovi, palun aitäh, selle resolutsiooniga me mõistame hukka seda äh, Mugabe brutaalset diktatuuri. me soovime edastada Zimbabwe rahvale oma toetussõnumid. see, mis seal toimub, on väga tõsine ja väga ilmselge inimõiguste rikkumine, sõnavabaduse rikkumine, õiglase kohtupidamise õiguse rikkumine. väga paljud meeleavaldajad on vahistatud ning politsei mõjutab kohtusüsteemi tööd. politsei on keelanud kõik meeleavaldused just enne Äh, sellist äh, meeleavaldust, äh, mida korraldasid seitseteist rahumeelset erakorda. inimesed tahavad võidelda vaesuse vastu, ebaõigluse vastu ja neid ühendavad sotsiaalsed võrgustikud ning kuidas reageerib valitsus, üritab Internetti veelgi rohkem kontrollida. neli miljonit inimest peavad saama toiduabi ja on väga oluline, et see abi nendeni jõuaks pane předsedající suur tänu teile mulle sõna andmast juhataja ütleb härra pospíšil kolleegid juba kirjeldasid kuivõrd raske on olukord eh, Zimbabwes, aga minu jaoks on selle resolutsiooni artikkel seitse kõige tähtsam, mis ütleb, et sanktsioonide eh, lõpetamine oli enneaegne ning et eh, komisjon peab mõtlema režiimi vastu äh, Äh, sanktsioonide kehtestamist, äh, selle kuritegelikku tegutsemist on tänaseni piisavalt äh, kirjeldatud, kakssada tuhat miljonit ja rohkem abi saata on täiesti vale siin. see raha ei jõua mitte kunagi abivajajateni, vaid lõpetab hoopis režiimi ja nende toetajate ning Mugabe perekonnaliikmete kätes. nii et punkt seitse ja siis toetan ka resolutsiooni. kolleeg Caputo, palun. suur tänu teile, juhataja minu jaoks on tegemist riigiga, mis on väga tõsises poliitilises kriisis. inimestel ei ole toiduaineid ja teatud äh, regioonides on olukord äh, väga masendav ja äh, nüüd tuleb üheksakümne kahe aastane president välja uue kandidatuuriga äh, neli miljonit inimest äh, vajavad äh, toiduabi, äh, neid on tabanud väga rängalt riigis olnud põud, nad ei saa ennast ise ära toita, samas on erinevaid protestiaktsioone ette võetud, et protestida poliitika ja poliitikute vastu, aga ka Euroopa Liit peab siin aitama selleks, et toetada neid regioone, keda on kõige taga, karmimini tabanud põud ning inimõiguste olukorda on kindlasti vaja ka veel korra üle vaadata. volinik Selenides saab lõpetuseks sõna. suur tänu teile, juhataja, head kolleegid. mina isiklikult jagan küll äh, teie mureküsimusi äh, Zimbabwe osas ja mina usun täiesti tõsiselt, et äh, see väga konstruktiivne arutelu ning ees ootav resolutsioon on väga positiivsed sammud Zimbabwe inimestele inimõi-, Euroopa Liit eh, toetab eh, Zimbabwe demokraatia konsolideerimist ja inimõiguste eh, toetamist, nii nagu põhiseaduse reformimise päevakavas on kirja pannud valitsus Zimbabwe's ise. alates sellest ajast, kui loodi rahvusliku ühtsuse valitsus kahe tuhande üheksandal aastal, on Euroopa Liit võtnud järk-järgulisi samme selleks, et parendada inimõiguste olukorda, näiteks progressiivse äh, põhiseaduse vastuvõtmine kaks tuhat üheksa äh, toetab äh, Zimbabwe inimeste heaolu, edasi valimised, parem valitsemine ning parem inimõiguste olukord. nüüd on jõudnud Zimbabwe kriitilisele ristteele, majandus näitab kurnatuse märke ning see toob kaasa sotsiaalseid pingeid ja avalikku protesti. Euroopa Liit on avalikult äh, oma muret väljendanud kasvava vägivallalaine äh, pärast kolmeteistkümnendal augustil, kus äh, demonstratsioon aset leidis, sest kogunemisvabadus ja kõnevabadus on põhimõtted, mida Zimbabwe peab austama. Euroopa Liit on kutsunud üles kõiki osapooli et neid õigusi saaks inimesed kasutada ning ametivõimud seda täielikult aktsepteeriksid. Ähm, samas Euroopa Liit on ka Euro-, äh, Zimbabwe äh, inimõiguste komisjoni avaldusega olnud nõus. oluline on see, et äh, inimõiguste rikkujad tuuakse kohtu ette ning mõistetakse süüdi äh, Euroopa Liidul on nüüd hoopis laiapõhjalisem koostöö demokraatia ja inimõiguste küsimuses Zimbabwega koos äh, arengukoostöö raamistikuga. toetame valimiskomisjoni äh, sisseseadmist ning teiste põhiseaduslike sätete rakendamist riigis. Euroopa Liit täielikult toetab Zimbabwe valitsuse ambitsiooni rahvusvahelise kogukonna Äh, see taasintegreeruda ning ka rahvusvahelistesse finantsinstitutsioonidesse. aga äh, kõik, mis praegu on ette võetud, on liiga vähene selleks, et äh, täielikult saaks integreerida. Zimbabwe peab kinni pidama inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetest, nii nagu põhiseadus seda Zimbabwes sätestab. suur aitäh teile, juhataja! suur tänu teile, volinik! olen saanud äh, kaheksa resolutsiooni ettepanekut